Eh, parlamendi president sai Rahvaparteilt eh, ettepaneku eh, nimetada Francis Amidimec Magrebi riikide delegatsiooni liikmeks. kas selle kohta on kellelgi vastulauseid? ei ole. siis on see ametisse nimetamine